tervitan Ökle Euroopa kooli õpilasi, tervitan neid, kes väga tohutu innuga tegutsesid Sambias õpilasprojekti elluviimisel. tere tulemast Euroopa Parlamenti! mu daamid ja härrad, proua Rovana Blum teatas, et ta on nimetatud Rumeenia valitsuse liikmeks seoses sellega